kolmandast neljani, kas on õige? arutelu homme on kell üheksa, üheksa kuni kolmteist ja viisteist kuni kuusteist. päevakord on kättesaadav internetis. lugupeetud parlamendiliikmed, istung on lõppenud.